Colleghi, cominciamo a prendere posto. kallid kolleegid, palun võtke istet, alustagem. Cominciamo a prendere posto. alustame, palun võtke istet Allora direi di cominciare, prendete posto. teen ettepaneku, et alustame, nii et palun võtke istet. jätkame täiskogu osaistungjärguga, see on uuesti avatud ja päevakorras on järgmiseks ette nähtud komisjoni presidendi valimine. Teile on teada et ülemkogu esitas meile proua Ursula von der Leyeni kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendi kohale. vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kakskümmend neli lõige kaks ja kooskõlas artikliga kaheksateist lõige seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus valib Euroopa Parlament komisjoni presidendi oma liikmete enamusega, tegemist on salajase valimisega ja komisjoni presidendi valimiseks on valimissedelid kõikidele saadikutele välja jagatud. meil on vaja kaheksat häältelugejat selleks, et need valimised läbi viia ja me määrame need inimesed loosi korras David Ivan esimesena. Dov'è? Onorevole David Ivan. kõigepealt David Ivan. olete te nõus seda ülesannet kandma?